kasutamiseks nende liikmete nimekiri avalikustatakse selle istungi protokollis ja kuni protokolli kinnitamiseni, kui ei tehta märkusi, siis on need nimetused ka kinnitatud ja vastavalt artiklile seitsekümmend neli kodukorrale koos nõukogu presidendiga kirjutan alla kaheksale õigusaktile vastavalt tavapärasele menetlusele ja nende õigusaktide pealkirjad avaldatakse jällegi selle täiskogu osangi istungjärgu protokollis. ja nüüd tuleme me meie töökava juurde, esimeste konverents vastavalt artiklile